vastuvõtmist. Del... annan sõna kohe raportöörile proua Delvole ja tema saab kõneleda neli minutit. aitäh, lugupeetud president. üle neljateist miljoni Euroopa kodaniku elavad teises liikmesriigis kui nende enda koduriik lapse sünni deklareerimiseks, abiellumiseks, ja muudeks toiminguteks on neil kohustus äh, on neil kohustus ametlikke dokumente esitada ja see võib olla keerukas ning kulukas. Nad peavad äh, oma koduriigi dokumendid esitama, millel peavad olema templid äh, või siis apostill. lisaks sellele on vaja sertifitseeritud tõlget ning kui vaja, siis ka kinnitatud koopiaid. ometigi vaba liikumine on üks peamisi õigusi, mis Euroopa kodanikele laieneb. meie soovime muuta Euroopa kodakondsuse konkreetsemaks, see on välja toodud ka Stockholmi programmis kaks tuhat üheksa. selleks, et tugevdada äh, usaldust äh, Euroopa Liidu justiitsala vastu, siis äh, tehakse ettepanek just apostilli kaotamise kohta. seitse aastat hiljem olemegi peaaegu nii kaugele jõudnud määrus doku-, avalike dokumentide lihtsustamise ja nende tunnustamise kohta on, ütleksin, väike samm edasi selleks, et äh, nõudmisi leevendada, sest et apostilli enam ei nõuta neile tege-, dokumentidele, mis siia määruse alla lähevad, tegemist on abielu, partnerlust, sündi, e-, surmatõendite, elutõendeid, elukohatõendeid, äh, valimisõigusi ning äh, kriminaalregistri puutumist äh, tõestavaid dokumente. kodanikel on võimalik äh, seetõttu nüüd ka mitte koostada tunnust, kinnitatud tõlget meil on samuti teabevahetusplatvorm vältimaks pettusi erinevate ja see platvorm äh, toimib erinevate ametiasutuste vahel. kui näiteks ühel ametiasutusel on mõne dokumendi suhtes tekkinud kahtlusi, siis ta saab astuda ühendusse teise riigi pädeva dok-, asutusega ning äh, saada kinnitust dokumendi õigsusele. kui see platvorm toimima hakkab, siis äh, seeläbi õnnestub parandada oluliselt pettuste vältimist kahe poole aastaga peaks platvorm tööle hakkama, see nõuab aega, aga see on vajalik selleks, et süsteemid hak-, äh, hakkaksid toimima ja et kodanikud äh, saaksid ka neist teadlikuks. komisjon ja liikmesriigid peavad teavitama kodanikke uuest äh, seadusest. kodanik kodanikud peavad olema teadlikud sellest, et apostilli enam ei nõuta ning et enam ei nõuta niivõrd kulukaid äh, tõlkeid, äh, nagu seda olid kinnitatud tõlked, sertifitseeritud tõlked. oluline on, et äh, nende doku-, uut-, dokumentide loomine ei osutuks kallimaks kui originaaldokumendid komisjon peab samuti aru andma määruse elu rakendamisest ja kaaluma apostilli kaotamist ka teiste dokumentide puhul parlament andis oma nõusoleku selle dokumendi, selle määruse jaoks, kuid meie oleksime tahtnud minna veelgi kaugemale ning kaasata samuti palju muid dokumente, muuhulgas eh, dokumendi, mis puudutavad ettevõtte, nende juriidilist staatust, kuid samuti eh, diplomid, eh, õpingud kinnitavad dokumendid, puude, puued kinnitavad dokumendid ja muu selline. kõik need asjad on läbivaatamisel ma olen veendunud, et parlament hoiab oma valvsat äh, silma peal ka sellel, kuidas praegust määrust hakatakse ellu rakendama. suur aitäh, proua Delvo ja nüüd äh, saab sõna äh, volinik Jerva, kes täna meiega siin viibib. palun. lugupeetud president, lugupeetud liikmed, liikumisvabadus annab miljonitele inimestele Euroopa Liidus suurepäraseid enneolematuid võimalusi Äh, piiriüleselt äh, saavad nad äh, edendada ärisuhteid, isiklikke suhteid, neliteist miljonit e, kodanikku elavad juba praegu teises liikmesriigis kui nende enda päritoluriik. kolmteist protsenti kõikidest abieludest Euroopa Liidus on rahvusvahelised ja viiskümmend protsenti VKE-dest on ka tegevad piiriüleselt ma eeldan, et eh, need näitajad aina tõusevad. see ettepanek muudab miljonite kodanike ning eh, äriühingute elu kergemaks ja sellega kaotatakse liigne ja liiga kulukas eh, bürokraatia. me oleme nii kaugele jõudnud pärast kolme aastat pingelisi läbirääkimisi ja homne hääletus on oluliseks sammuks edasi. võib-olla see ei jõua ajakirjade, ajalehtede esiküljele, kuid kindlasti paljud inimesed tunnevad kergendust sellest äh, määrusest, kui see jõustub. täna, kui minnakse elama teise liikmesriiki, kui tahetakse seal äh, registreerida sündi, abielluda või taotleda elamisluba, siis nõutakse sertifitseeritud äh, tõlkeid, koopiaid ning templeid ja apostilli see on aeganõudev, kulukas ning täiesti ebavajalik. nüüd on see aga läbi ja seda paljudes olukordades ja puudutab paljusid dokumente. me lähtume vastastikuse usalduse põhimõttest ning seega on avalike dokumentide puhul kaotatud äh, apostili nõue ning lihtsustatakse sertifitseeritud koopiate ning sertifitseeritud tõlgete nõuet samuti viiakse sisse mitmekeelelised standardvormid ning äh, tugevdatakse võitlust võltsitud dokumentide vastu läbi koostöö liikmesriikide vahel. parlament on olnud tugevaks selle määruse toetajaks algusest peale. mina tahaksin siinkohal härra Rapkaid äh, tänada, kes äh, suutis saavutada esimesel lugemisel eelmise mandaadi ajal suure enamuse ja ma tahaksin tänada siinkohal ka proua Delvoodi ning variraportööre, kes väga oskuslikult pidasid läbirääkimisi viimase kompromissi üle nõukoguga. lihtne see ei olnud, aga kompromiss on tasakaalustatud. määrus katab erinevaid valdkondi, mis puudutavad äh, suurt osa meie kodanikest ja just nendel ähm, Äh, perekonnaseisu. tahame laiendada seda veel muudessegi valdkondadesse nii e-, üksikisikutele kui äriühingutele. tänu Euroopa Parlamendile on määruses ette nähtud ka varane reguleerimisala ülevaatamine. see võimaldab komisjonil kaaluda lisada muidki äh, valdkondi nagu äh, haridus, tulemused, puuded ning õigus ning ettevõtete juriidiline staatus ja esindatus. me oleme veendunud, et tasud, mida nõutakse kodanikelt mitmekeeleliste standardvormide kasutamisel, saavad olema mõistlikud, nii et kodanike õigused oleksid tagatud läbi selle määruse, nad saa-, suur aitäh! suur aitäh volinik Jorovale, nüüd kuulame ära ka fraktsioonide arvamuse, kõigepealt Rahvapartei, härra Raadev, kaks minutit. suur tänu, president, proua volinik, daamid ja härrad, tahaksin tänada raportööri proua Delvaud, sest äh, tänu tema pingutustele nende pikkade raskete läbirääkimiste käigus on meil nüüd kompromisstekst. Äh, liikmesriigid ei andnud alla ja seepärast on tänane tekst äh, suur edu Euroopa Parlamendi ja kodanike jaoks. seeläbi me muudame liikumisvabaduse veelgi lihtsamaks ja avalike dokumentide esitamise samuti lihtsamaks. see puudutab formal-, formaalsuste kaotamist, apostell legaliseerimine ja ma pean silmas erinevaid dokumente, kui näiteks karistusregistri väljavõte või perekonnaseisu puudutavad dokumendid ja nii edasi. teiselt poolt avalikud haldusasutused äh, liikmesriikides saavad kinnitada teatud dokumentide autentsust ja see aitab vähendada pettuste ohtu. mitmekeelsed standardvormid muudavad kodanike elu lihtsamaks ja hoiab kokku nende aega ja ma arvan, et järgmine kord, kui me selle määruse läbi vaatame, peaksime selle ulatust laiendama, hõlmama rohkem dokumente, diplomeid, ettevõtteid puudutavaid dokumente, ülikooliharidust puudutavaid dokumente ja nii edasi. liikmesriigid ei olnud valmis meie seisukohta aktsepteerima, seepärast hetkel need dokumendid ei ole hõlmatud käesoleva õigusaktiga. aga ma usun, et liikmesriigid peaksid meid rohkem usaldama ja järgmine kord, kui me sama teemat arutame, peaksime rohkem dokumente reguleerimisalasse sisse võtma ja muutma kodanike elu veelgi lihtsamaks. suur tänu, proua Keringer-Odenberg, kes on teie nimel suur tänu. üle kümne miljoni Euroopa kodanikku elab ja õpib või töötab väljaspool oma koduriiki ja kasutab liikumisvabadust. tuhandeid ametlikke dokumente on tarvis igal aastal kinnitada, selleks et need oleksid ametlikult vastuvõetavad ka teistes riikides ja äärmiselt oluline sellega seoses on, et me lihtsustaksime kõiki formaalsusi ja menetlusi nende kodanike jaoks, kes välismaale lähevad. mitmekeelsete vormide sisseviimine ja muu selline, sealhulgas äh, dokumendid, mis puudutavad elukohta, äh, karistusregistri väljavõtet see lihtsustab kodanike elu oluliselt tervitatav on see, et määruses on sees ka läbivaatamisklauslid. tulevikus on seega võimalik laiendada dokumentide loetelu, nii et ka koolitunnistused, ettevõtteid puudutavad dokumendid saaksid olema hõlmatud. uus õigusakt lihtsustab kodanike liikumist ja ähm, tõesti tunnustan raportööri suurepärase kompromissi eest. suur tänu, et see eri nimel härra Tšambaski üks koma viis minutit. suur tänu, kallid kolleegid. ühinen tunnustussõnadega äh, kolleeg Delvaux aadressil. ta on teinud läbi pikad rasked läbirääkimised erinevate fraktsioonide vahel ja on saavutanud raheldava tulemuse nii keerulisel teemal. see aitab kaotada mitte ainult formaalsused seoses avalike dokumentidega, eriti need dokumendid, mis puudutavad residentsust, karistusregistrit, kodakondsust ja aitab kaotada ka bürokraatlikud tõkked paljude riikide vahel sageli on need täiesti ebavajalikud. see uus äh, süsteem hõlbustab selliste dokumentide väljastamist ja harmoneerimist, äh, on väga tervitatav, et äh, viiakse sisse ka mitmekeelsed standardvormid, see kaotab ära apostilli ja muude bürokraatlike menetluste vajaduse mis takistavad kodanike vaba liikumist ja igapäevategevust Euroopa Liidus. selliste tõkete kaotamine hõlbustab dokumentide väljastamist ja tunnustamist. Äh, tahaksin tänada veel kord raportööri selle tõhususe eest, millega ta oma tööd on teinud. aitäh, roheliste nimel proua Hautala, poolteist minutit aitäh, tahaksin samuti tänada proua Delvood väga olulise töö eest. avalike dokumentide vastastikune tunnustamine, see hõlbustab äh, vaba liikumist, aga nagu raportöör ise ütles, puudutab see kahjuks hetkel ainult teatud dokumente. komisjon peaks kasutama läbivaatamisklauslit, tulevikus, et laiendada seda loetelu, näiteks puudetõendid eh, tuleks samuti võtta selle määruse reguleerimisalasse. kõikidel eurooplastel peaks olema võimalik täielikult kasutada vaba liikumise õigust ja puudega inimesed on erilises olukorras. UNHCTB konventsioon jõustub minu riigis eh, homsest ja on oluline, et äh, Euroopa õigusaktid ähm, vastaksid konventsioonile. üks oluline dokumentide kategooria äh, on just seotud puuete tõenditega. Äh, suur tänu, James FTD nimel. selle seadusandluse eesmärk on hõlbustada kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist, lihtsustades teatud avalike dokumentide vastuvõetavust. nüüd me oleme saanud viimase kingi neile, kes meid ohustavad. ja see ettepanek õõnestab veelgi liikmesriikide julgeolekut ja suveräänsust ja meie julgeolekuressursse. perekonnaseisudokumentide harmoneerimine. Äh, need dokumendid äh, on just äh, takistuseks nendele aspektidele, mida tuleks kaitsta ja mis peaksid jääma liikmesriikide valitsuste pärusmaale. et takistada nende tegevust, kes saavad kasu sellest üleüldisest lähenemist. me teame kõik pettustest, mis on seotud Euroopa Liidu passidega, Euroopa Liidu passide laiaulatuslikust vargusest ja nii edasi, miks lisada veelgi selliseid lihtsustavaid võimalusi nendele inimestele, kes äh, meid ohustavad. selle äh, õigusakti ajastus äh, on ebakohane, selle eesmärgid on ebakohased, see aitab ainult neid inimesi, kes meid tahavad ohustada. nii et palun pange see tagasi riiulile, kui te ei saa sellest täielikult loobuda, ja ärge tehke kingitusi sellisel kujul inimestele, kes tahavad meid kahjustada. see on vale õigusakt valel ajal vales kohas. E... suur tänu, NF-i nimel proua Putene, poolteist minutit sinise kaardi küsimused praegu me kuulame fraktsioonide poliitilisi seisukohti ja seepärast neid praegu ei esita. proua Putane. suur aitäh, mul on raske näha, kus siin lisaväärtus on, võttes arvesse, kui palju on erinevaid konventsioone, mis kehtivad. samuti ma ei saa aru, milles seisneb mitmekeelsete standardvormide positiivne külg, olgugi äh, et äh, neid hinnatakse siin väga, aga kahjuks ei ole neil mitte mingit juriidilist äh, mõju. parlament selleks, et head äh, mainet säilitada, räägib sellest, et me lihtsustame tulevikus haldusnõudmisi, administratiivnõudmisi, aga selle asemel, et tegelikult midagi lihtsustada pettuse vastu võidelda, suurendatakse koormust äh, ametiasutustele ol-, olgugi et paljud neist kannatavad juba praegu Euroopa Liidu poolt peale surutud kasinuse all. iga päev me näeme, et Schengen on ohtlik ja vastutustundetu. Euroopa rahvad seisavad silmitsi olematu rändesurvega, Euroopa Liit aga taaskord äh, näitab, äh, kuidas äh, ta ei suuda toime tulla ja loob jälle uue mõttetu vahendi. suur aitäh, sellega on läbi fraktsioonide arvamused. Te saate nüüd ka siniseid kaarte esitada üks kõneleja kohta, härra Svjevka, poolteist minutit. suur tänu, Õnneks on meil fraktsioonid nagu FTD ja Front National Euroopa Parlamendis kes hoolivad Euroopa identiteedist, meie turvalisusest kodus ja et me ei lase mitte kedagi Euroopa Liitu, jääme suletuks. sest me teame, et Euroopa kodanikud tegelikult ootavad hoopis midagi muud. Euroopa kodanikud on tegelikult äh, õnnelikud selle üle, et parlament ja nõukogu lõpuks võtavad vastu õigusaktid, mis muudavad nende elu lihtsamaks. see seadusandlus muudab lihtsamaks miljonite inimeste elu Euroopa Liidus, me ei räägi siin migrantidest, me räägime Euroopa Liidu kodanikest, nii et palun äh, kaotage need takistused lõpuks. Äh, jah, selle õigusakti reguleerimisala ei ole rahuldav, see peaks olema laiem, aga millestki peab alustama ja kodanikud on tänulikud mis tahes sammude eest, mis nende elu hõlbustavad, et nad ei pea laskma tõlkida korduvalt oma dokumente, laskma neid kinnitada kogu aeg. koguma templeid ja allkirju igas riigis nii et see esimene samm võimaldab meil elu tulevikus lihtsustada, aga liikmesriigid peavad aega tõhusalt kasutama, me ei tohi seda jõupingutust raisku lasta ja tegeleme sellega edasi. härra Kohverati, aitäh! lugupeetud volinik kolleeg Delvaux ja tema kaastöötajate poolt tehtud töö on tõesti suurepärane. tegemist on sammuga edasi, eh, kui mitte piisavaga, siis vähemalt õiges suunas. Euroopa Liidu eh, ühtekuuluvuse aluseks on vaba liikumine, ilma selleta ja ilma Euroopa Liiduta ei oleks meil selliseid võimalusi, nagu praegu on. seega on oluline lihtsustada ning anda üksikisikutele võimalus ilma tak-, takistusteta liikuda Euroopa Liidus, aga ikkagi kaks asja vajavad veel kiiret lahendamist. üks, mida te juba mainisite, väga oluline on, et liikmesriigid äh, oleksid äh, teadlikud neist sätetest ja teavitaksid kodanikke, ei ole mingit abi, kui me teeme õige asja ära, aga keegi ei tea seda, seega äh, sellisel juhul lihtsalt see läheb kaduma, meil on vaja, et see määrus leiaks ka kiiret kohaldamist teis- ja kohandamist pärast. ja teiseks ka kolleeg äh, Svjevka rääkis sellest. on veel muidki aspekte, mis oleks vaja lisada määruse juurde. selliseid äh, asju, mis on väga olulised, aga mida siin praegu ei ole, sellepärast et need puudutavad kodakondsust äh, era, üksikisikuid, samuti äriühinguid diplomid, äh, dip-, äh, koolitus, äh, tõendavad dokumendid, puud, puuet tõendavad dokumendid, need on kõik igapäevaelu puudutavad küsimused ning oleks hea, kui need saaks lisada määrusesse. suur aitäh, härra Skripek! When... suur aitäh, lugupeetud president. mul on väga hea meel, et halduskoormus väheneb Euroopa kodanike jaoks, kuid mulle valmistab muret see, et uued määratlused ja ideoloogilised muutused äh, surutakse lihtsalt läbi. Need dokumendid, mida see määrus puudutab, Äh, puudutavad esmajoones perekonda ja abielu ja kodanikud on mures sellepärast, et see peaks tooma kaasa äh, liikmesriikidele uusi seadusi ja norme, näiteks ähm, mõiste äh, vanemlus, laste sünnitõend on otsust-, ähm, otsustava tähtsusega lapse identiteedi koha pealt ja ema ja isa nimi seal on väga oluline. Neid aspekte tuleb austada Eh, sest ema ja isa moodustavad pereüksuse ja see on olulisem kui demokraatlik eh, valitsus. Eh, ja kodanikud teavad, et pereüksus on ema, isa ja laps ja see on jumalast antud üksus. suur aitäh, härra Makk, poolteist minutit, palun. suur aitäh austatud daamid ja härrad, ähm, austatud volinik Jourova, tavapärastes oludes siin kojas teises lugemises äh, me tavaliselt ei hääleta äh, määruse eelnõud, tavaolukorras äh, loetakse see automaatselt heaks kiidetuks ja seda hääletatakse ainult siis, kui keegi esitab keeldumise ettepaneku ja nüüd äh, olen, pean ma ütlema, et mina olen tavaliselt seda teinud, aga seekord ma ei tee ja miks ma seda ei tee, ma lubasin äh, oma valijatele, et ma hääletan nende muudatusettepanekute vastu, mis vähendavad äh, kodanike vaba liikumise vabadust, aga siin äh, ma kodanike liikumise piiramist ei näe ja ma leian, et see ettepanek on minu arvates äh, hoopis hea, las ma selgitan. Äh, sellega kaasneb ühtne dokumentide vorm, sünnitunnistus, abielutunnistus, õigus äh, ja nii edasi selliste dokumentide puhul. ja kui meie kodanikud tahavad teise liikmesriiki liikuda, kolida, ei pea nad enam äh, notariaalseid kinnitusi esitama ja nende elu muutub palju lihtsamaks. mitte keegi ei äh, Eh, kohustada liikmesriike tunnustama neid, eh, tegemist on eh, lihtsalt lihtsustamisega, see aitab lihtsustatult lugeda neid dokumente. minu arvates on tegemist väga hea näitega valitsustevahelisest koostööst, sellepärast et ehm, sest et tegelikult saab ka valitsustevaheliselt selle ära teha, aitäh, suur aitäh ja järgmisena saab sõna proua Estaras teda siin ei ole, seega härra Kaufmann, palun poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president. Äh, see äh, õigusakt, äh, mida me homme hääletama hakkame, puudutab miljoneid inimesi, inimesi, kes ei ela mitte oma koduriigis, vaid mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, töötavad seal või õpivad seal. tegemist on sammuga seetõttu õiges suunas, sellepärast et see puudutab inimesi, kes kasutavad vaba liikumise õigust, sellepärast et varasemalt oli pidevalt vaja ähm, karistusregistri väljaõdet, sünnitunnistust või muud dokumenti, dokumenti äh, e-, esitada erinevates elusituatsioonides, äh, äh, need tuli tunnustada ja siiamaani maksab selline tegevus liiga palju aega ja raha. ja on ülim aeg, et selline ähm, bürokraatlik koorem jääks minevikku ja seetõttu on hea, et kaotatakse ära apost-, Bildile ja et äh, võetakse vastu selline ühtne dokumendi vorm, see on tõesti hea, see vähendab ka pikki ooteaegu ametiasutustes, see on tõesti kasulik ja seetõttu toetame kõiki neid kolleege, kes on siin välja toonud selle, et me tegelikult tahtsime veel kaugemale minna, sellepärast et mitte ainult eraisikud, vaid ka ettevõtted peaksid sellest lihtsustatud menetlusest kasu saama lõigata, äh, nagu komisjon seda esialgselt ka ette nägi äh, tunnustatavate dok-, dokumentide nimekirja võib ka veel täiendada ja ähm, mina tahaksin siin näha ka ülevaatamisklauslit, sellepärast et siis me saame seda ka hiljem parandada, see seadusandlik dokument on hea, aga see on siiski vaid alles esimene samm õiges suunas, ehk siis äh, ühtse üle-euroopalise äh, juurdepääsu kontekstis äh, ametiasutuse, ametiasutustele üle kogu Euroopa Liidu, aitäh, suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Tomašits Teil on üks minut kõneaega. suur aitäh, lugupeetud president vaba liikumise põhimõte on üks Euroopa Liidu põhivabadustest. selleks, et kodanikud seda täiel määral saaksid ära kasutada, on vaja kaotada ära võimalikult palju haldusetakistusi, mis tegelikult raskendavad inimeste võimalusi elada ja töötada mõnes teises liikmesriigis komisjon on äh, püüdnud äh, lahendada äh, tööpuutuse probleemi mobiilsuse edendamisega ja mina sellega nõus ei ole, sellepärast et see toob vähem arenenud liikmesriikides kaasa lõppude lõpuks majandusliku kokkukukkumise, kuid sellele vaatamata arvan ma siiski, et me peaksime nende inimeste jaoks, kes on otsustanud mujale kolida, selle kolimise võimalikult lihtsaks. mitte keegi, ka poliitikud ei tohiks selliste oluliste isiklike otsuste teel seista ja me peame selles kontekstis maksimeerima Euroopa Liidu administratsiooni tõhususe ja me peaksime äh, andmeid vahetama rohkem liikmesriikide vahel, see lihtsustaks äh, kogu seda menetlust ja tagaks täieliku äh, liikumisvabaduse kõikidele kodanikele, aitäh! suur aitäh! Teile tahetakse esitada sinise kaardi küsimust, seda soovib teha teie kolleeg. palun te saate esitada küsimuse. suur aitäh, austatud president, austatud kolleeg ja ma olen tõesti nõus sellega, et eh, vaba liikumise edendamise ametlike dokumentide lihtsustamise kaudu on üks võimalus, kuidas eh, reisimist lihtsustada Euroopa kodanike jaoks, kuid kas te ei leia, et senikaua, kuni meil on viis liikmesriiki, kes ei ole Schengeni ala eh, liikmed, on nendel äh, kodanikel endiselt probleeme äh, vaba liikumise mm, võimaluse kasutamisega. palun, teil on sõna nüüd äh, vastuseks suur aitäh äh, selle küsimuse eest, jah, sellepärast ma ütlesingi, et äh, haldusprobleeme äh,, haldusprobleemid tuleb kaotada. ma ütlesin ka, et me peaksime palju rohkem keskenduma nende probleemidele, kes tahavad oma koduriigist lahkuda, aga ka äh, nende probleemidega peame tegelema, et kes äh, tahavad lahkuda, kuid kes äh,, kes peavad lahkuma, kes võib-olla ei taha lahkuda. Grazie, sul president amministratsiooni järgmine kõneleja, palun, suur aitäh äh,. haldusformaalsuse, haldusformaalsuste kaotamine, mis on ajast maha jäänud, äh, on väga hea, kui me räägime digitaalsest ühtsest turust äh,. nõukogu ei tundu olevat äh, kursis sellega, et digitaalsed meetmed äh, lihtsustavad inimeste igapäevaelu. mina tahaksin teada, miks see määrus äh, kehtib ainult ainult äh, isikustaatust puudutavatele dokumentidele ja ei puuduta näiteks äh, hariduslikke dokumente, tunnistusi. me teame, et paljud inimesed, kes ühest riigist teise lähevad, äh, vajavad selliseid tunnistusi ja peavad neid laskma kinnitada ja tõlkida selleks, et teises liikmesriigis oma elu üles ehitada ehk siis ka haridus tõendavaid dokumente on vaja esitada ja ma tahaksingi teada, et miks me ei lihtsusta ka seda protsessi, miks me ei äh, lihtsusta mm, haridustasemeid tõendavate dokumentide esitamist teises liikmesriikides ja see dokument, äh, mida me siin arutame, ei lihtsusta ka ettevõtete halduskoormust äh, ettevõtted saavad luua ju töökohti, edendada majandust ja me peaksime ka ettevõtteid stimuleerima selleks, et nad saaksid piiriülest koostööd teha ja seetõttu on tegemist vastuoluga, et me ei kasuta ära seda määrust selleks, et ettevõtetel asuvat üleliigset bürokraatiat kaotada, see on ju takistuseks ettevõtetele. lihtsustamine ei tähenda eh, avalike dokumentide vähemat kindlust või turvalisust. Eh, me peaksime lihtsustamisega tagama ka tõhususe, suur aitäh ja nüüd kolleeg Regner, teil on poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president, austatud lugupeetud volinik. kas te teate, kui keeruline on Austria kodanikuna, ma võin ka mõne muu riigi näiteks võtta, ähm, on keeruline äh, pensionäril, kes tahab Hispaanias oma pensionipõlve veeta, seal äh, pension kätte saada. ta peab äh, tõendama, et ta veel elab, seda tunnistust tuleb tõendada, seda tuleb sertifitseerida, notariseerida, see kõik maksab aega ja raha ja seda me tahame siin ühendatud Euroopas muuta igapäevane äh, normaalne elu Euroopas peaks olema võimalikult lihtne ja selle juurde kuulub ka äh, keskpikas ja pikas perspektiivis ühtne Euroopa tunnistus. Äh, ilmselgelt me ei ole veel nii kaugel, see tulemus, mis meil siin praegu laual on, on küll veidi tagasihoidlikum, kui meie raportöör oleks tahtnud ja ka Euroopa Parlament algselt oleks näha tahtnud, kuid oluline on see samm siiski. nüüd Äh, selle raportiga saavad Euroopa kodanikud väga palju kasu. Äh, nad ei pea teatud tunnistuste puhul äh, tunnistusi enam apostillide laskma. lisaks sellele paljud noored täiskasvanud kolivad õppimiseks välismaale ja meie prioriteetide hulgas on nendele noortele äh, lihtsustada seda tegevust ja tegelikult me oleksime tahtnud näha siin nimekirjas ka diplomeid äh, ja muid haridust andvaid dokumente, kuid seda me ei ole saavutanud praeguseks ja seda tuleb ähm, tulevikus äh, silmas pidades meeles pidada, peame sellega tegelema, aitäh! suur aitäh, palun järgmine suur aitäh, lugupeetud president, head kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada Madi Delvood, kes on Jüri komisjoni raportöör ja tahaksin tänada ka kõiki teisi, kes koostööd tegid. tahaksin teid kõiki tänada tehtud töö eest. kompromiss näitab, millised on meie tegelikud võimalused. ma olen teadlik sellest, et dokumentide usaldusväärsus on alus sellele, et me saaksime koos töötada ja meie justiitssüsteemid saaksid koos töötada. seega, kui me reeglid muudame, peame olema ettevaatlikud. mina aga leian, et kodanikud ootavad rohkemat Euroopa Liidult kui lihtsalt väga aeglaste järk-järguliste normide harmoneerimist, seda eriti just selles valdkonnas. sellega kahetsen, et liikmesriigid ei ole üles näidanud suuremat tahet ja ei ole läinud kaugemale võrreldes komisjoni algse ettepanekuga. ma loodan, et me mitte ainult ei suuda edaspidi piirata tõkkeid, vaid loome ühtse ruumi. ainult sellise meetme puhul oleks tegelik äh, kasu ka mitte ainult kodanikele, vaid ka äriühingutele ja ühinenud Euroopale. suur aitäh, poolteist minutit, äh, kolleeg Saki. suur aitäh, lugupeetud president. üle kümne miljoni eurooplase kasutavad äh, vaba liikumisega kaasnevaid võimalusi. kui nad viibivad teises liikmesriigis, siis nad peavad toime tulema haridus, administratiiv, sotsiaalsüsteemiga, mida nad ei tunne, sellega kaasnevad paljud raskused. kui me lihtsustame menetlusi, siis see on hea, selle ettepanekuga me lihtsustame kõiki perekonnaseisu puudutavate dokumentide nõudeid on sadu tuhandeid äh, dokumente ju, äh, avalikke dokumente, mida tuleb sertifitseerida iga-aastaselt. siin me räägime tegelikult liikmesriikide vahelise usalduse tugevdamist, see võimaldab kodanikel nii raha kui aega kokku hoida tegelik äh, edusamm siinkohal on mitmekeelsete äh, standardvormide sisseviimine. tunnen eriti head meelt just selle üle, sellepärast et äh, sellest on suur abi kõikide kogukondadega, mis kõnelevad samu keeli. näiteks Ungari ja Slovakkia puhul saan nüüd Ungari võimudele esitada oma keeles dokumente, ei pea tõlkest maksma domnule președinte doamnă comisar domnilor colegi în primul rând suur aitäh, lugupeetud president, volinik, kolleegid, ka mina tahaksin avaldada tunnustust raportöörile ja samuti variraportööridele selle raporti puhul. Euroopa Liit Euroopa Liitu iseloomustab esmajärgus isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine. praegu meil on tagatud äh, isikute vaba liikumine Euroopa Liidus, millega me oleme enam-vähem hästi toime tulnud, olgugi et kõik ei ole Schengeni liikmed. kahjuks halduskoormus, mis kaasneb piiriülest see avalike dokumentide tunnustamisega mõjutab otseselt ka kodanike vaba liikumist. seega on vaja ka edaspidi leida praktilisi vahendeid, mis võimaldaksid kodanike elu muuta kergemaks, kui nad reisivad väljaspool omaenda koduriiki. ühtsus ja mitmekesisus on miskid, mis vajavad äh, kajastamist, samuti bürokraatia vallas me peaksime lahti saama lingvistilistest ja bürokraatlikest tõketest tõkete vähendamine vastab kodanike vajadusele ja tegemist on olulise sammuga edasise Euroopa integratsiooni poole. ma arvan, meil peaks olema järk-järguline lähenemine, alustagem väiksema valdkondadega, perekonnaseisu puudutavate dokumentidega, aga tulevikus peaksime me laiendama seda reguleerimise ala, ala me peaksime olema teadlikud sellest, et kui me räägime lihtsustamisest, siis ei tohi äh, silmist lasta õiguskindluste ning dokumentide turvalisust. ma olen veendunud, et tegemist on aga uue stiimuliga vabale liikumisele. nüüd vaba mikrofon, äh, on saadikuid, kes palusid sõna, palun proua Tapardell. Kontekstul... lugupeetud volinik, kolleegid, üha rohkem eurooplasi töötavad, õpivad või elavad mõnes teises liikmesriigis äh, ettepanek lihtsustada avalike dokumentide vastuvõtmist on väga oluline. see on oluline nii kodanike jaoks kui ühisturu jaoks, kui me, me räägime siin turistidest, töötajatest, kes peavad tõestama, et nad on makse maksnud või siis ka üliõpilastest. bürokraatia on takistuseks Euroopa vabadustele, see on ka põhjuseks, miks komisjoni ettepanek on hädavajalik, aga mitte piisav. parlamendi muudatustega tahetakse tõsta nende dokumentide arvu, millega peavad liikmesriikide ametid oma nõusoleku andma ning samuti üle andma siis vastutuse kodanikelt ametkondadele. kodanikel peab olema vähem kulusid, vähem stressi ma tervitan kõnealust initsiatiivi ja ma usun, et suurem usaldus liikmesriikide ja kodanike vahel, kes äh, üha rohkem liiguvad, on vajalik. suur aitäh, härra Marias, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. kui me näeme, et on mitmeid riike, toimi, eh, kus ei ole Schengenit et me nüüd hakkame korraga dokumentidele kehtivaid nõudeid lihtsustama. muidugi see on oluline samm. ja ma arvan, et see, et tulevikus enam apostilli ei nõuta, on tegelikult hea aga nende dokumentide hulka, mille nõudeid vähendatakse, tuleks tõsta, eriti Äh, tahaksin siin silmas pidada puuetega inimesi. samuti tuleb lihtsustada noorte liikumist, nagu te teate, on miljoneid noori teadlasi, kes lahkuvad oma koduriigist, näiteks Kreekast, selleks, et põhjapoolsetesse riikidesse minna. Neile seda tegevust lihtsustatakse, aga kõnelejad katkestatakse. Äh, palun järgmine kolleeg okay tundub, et teda ei ole. This... suur aitäh! ma arvan, et see toetab kodanikke ning toetab äh, ühisturgu. on igati mõttekas, et meil oleksid standardvormid multi mitmekeelelises keskkonnas. seega tervitan kõnealust määrust, see on praktiline näide sellest, kuidas Euroopa Liit aitab tavainimeste elule kaasa. tegemist on alles esimese faasiga abielu ja sünnitunnistuste eh, näol ja ma loodan, et järgmises faasis oleme juba julgemad ning er-, kohal pean silmas eriti noori, nende diplomite tõlkimist. me teame et, et kuus kuni kaheksa protsenti Euroopa Liidu kodanikest reisib ja töötab teistes liikmesriikides. meil on kohustus tagada, et nende liikumine oleks võimalikult mugav. ja seda eriti just Iiri kodanike puhul me teame, et neil võib olla väga keerukas, sest dokumente on väga palju vaja. seega standarddokumendid ja mitmekeelsed vormid, see on igati mõttekas. samas arvan, et me peaksime olema julged ja ambitsioonikad ka tulevikus minu jaoks on tegemist alles esimese, mitte viimase sammuga. Jure, suur aitäh, härra Jakovtšits, üks minut. E suur aitäh. tänan teid selle eest, et nii hästi mu nime hääldamisega hakkama saite. Sloboda kretanja sigurno ona jedna od najvažnijih sloboda koju imamo i zato snažno pozdravljam ovaj napor komisije da standardiziramo ključne. hetkel puudub kahjuks tõlge kõneldavast keelest. digitalizacija sustava sustav i građanin. jah muidugi digitaliseerimine e kodanike süsteemid mis toimivad horvaatias äh, ja toimivad hästi ka paljudes teistes riikides me peaksime sellest lähtuma läbi e-kodanike süsteemi peaks meil olema võimalik kõik dokumendid esitada. alustagem nende võtmedokumentidega, kuid ärgem peatugem siin, mingem kaugemale. haridusdokumendid, diplomid, tööhõivet puudutavad dokumendid, kõik dokumendid, ärgem peatugem siin. suur aitäh, härra Sinadinos! η απαλλαγή από την υποχρέωση επικύρωσης και επισημείωσης. suur aitäh! mis puudutab teatud dokumentide kehtivust, siis praegu ette pandud äh, meetmed võimaldavad vähendada bürokraatiaga kaasnevaid tõkkeid. oluline on, et need meetmed hakkaksid kiirelt äh, jõustuma liikmesriikides. seeläbi on võimalik lihtsustada reisimist turistide liikumist, üliõpilaste liikumist, muidugi ka ettevõtjate oma. tuleb kasutada uusi tehnoloogiaid, unustada varasemad piirangud ja iganenud toimimisviisid. kodanikku peab abistama kuid muidugi peab ka äh, kindlus, muidugi peab kindlus olema tagatud. Rannem Resku, viimane kõneleja. me peame lihtsustama vaba liikumist kodanikele ja kõnealune uus määrus on sellel teel väga oluline samm. sellega kaotatakse ära apostillinõue olulistel dokumentidel, nagu näiteks elamisluba äh,, Ähm, kodakondsuse või siis äh, kriminaalregister, mitmekeelelised äh, vormid paljude dokumentide puhul on ka hea samm, aga mul on ka paar kriitilist märkust, miks siin ei ole Äh, diplomeid, kutseõppediplomeid, äh, puudeid tõendavaid dokumente või muid äriühingutele mõeldud dokumente. Äh, see on nagu siis, see on nagu ettevõtjatel, üliõpilastel, puudega inimestel ei oleks õigust liikuvusele ja miks nii kaua läheb selle ellurakendamisega, miks meil on vaja kolme aastat, et hakata IT-programme ellu rakendama? selleks, et dokumente kontrollida, miks meil on ka lisakulud veel kontrollimiseks äh, ma olen sellega mitu aastat tegelenud. nelja miljoni rumeenlase puhul nimel, kes mujal elavad, kui oma koduriigis tahaksin tänada teid selle eest ja paluksin, et komisjon laiendaks seda. suur aitäh ja nüüd saab kõigepealt sõna vastuseks volinik Jourova ja seejärel raportöör, palun. Yes, thank you very much, Mr President. suur tänu, president, daamid ja härrad. kompromiss mille te olete nõukoguga saavutanud, toob tõesti käegakatsutavaid tulemusi kodanikele, nad ei pea enam kulutama aega ja raha, et lasta oma avalikke dokumente tembeldada teatud ametiasutuste liikmesriikidel, selleks, et esitada neid teise liikmesriigi ametiasutustele. ma võin vaid kinnitada, et ka minu jaoks on see vaid esimene samm pikal teel ja te õigesti märkisite, ka seda, et tarvis on teha veel palju tööd, aga see pikamaa jooks on alanud juba mõni aasta tagasi, kus äh, tuldi välja selgete plaanide ja kavadega, et vähendada bürokraatiat, halduskoormust äh, kodanike jaoks, kes reisivad ja soovivad elada teises liikmesriigis ja soovivad kasutada liikumisvabadust kogu Euroopas. nii et ma võin kinnitada, et ka minu arusaamine ühtib teie omaga ja me kasutame läbivaatamisklauslit selleks, et seda tööd edasi teha. ma saan aru, et praktiliselt kõik teist soovivad lisada reguleerimisalasse ka haridusdokumente, puude tõendeid, ettevõtlusega seotud dokumente et julgustada ka ettevõtjaid kasutama vabast liikumisest tulenevaid soodustusi. nii et äh, palju on veel ära teha ja ma jään ootama edasist koostööd teiega ja tahtsin teid tänada toetuse eest, mida te olete osutanud praegusele õigusakti eelnõule. aitäh volinikule ja nüüd saab sõna proua Delvaux, palun meie raportöör. aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin esmajärjekorras tänada kõiki variraportööre äh, panuse ja toetuse eest ja vabandan ka härra Rapkaibu ees, sellepärast et meil ei õnnestunud päästa tema väga ambitsioonikat raportit, äh, millele ta esimesel lugemisel oli leidnud äh, enamuse toetuse nüüd see debatt inspireeris mulle kolm mõtet. esmalt jah, tegemist on testiga, kui me üritame lihtsustada seeläbi kodanike elu ja loodetavasti varsti astume järgmised sammud sellel teel. teiseks, see platvorm, millest räägiti ja millega luuakse ametiasutuste vaheline võrgustik liikmesriikides ja mis võimaldab Äh, ametiasutut-, ametiasutuste vahel otseselt ka infot vahetada. erinevalt sellest, mis siin öeldi, on see tegelikult väga hea võimalus võidelda pettuse vastu, see on palju tõhusam kui apostill näiteks või mõni tempel, äh, kui me neid ei saa ju kuidagi, äh, nende ehtsust ei saa kuidagi tõestada. ja edasi olen ka veendunud selles, et määrus on sammuks edasi kui seeläbi luuakse ja tugevdatakse usaldust liikmesriikide vahel. meil on seda vaja, kui me soovime luua Euroopa õiguse ala ja kui me tahame toetada kodanike liikuvust Euroopas. ja lõpetuseks lubage mul, proua volinik, väljendada lootust, et varsti tuleb välja ka ettepanek, mis võimaldab mitte ainult äh, avalikke dokumente vastu võtta, vaid neid ka tunnustada. aitäh. aitäh Mädile ja äh, aitäh selle töö eest. nüüd läheme edasi jällegi proua Delvaux EL-i